Good morning. I will speak in Spanish, please. tere hommikust, kallid kolleegid, ma hakkan kõnelema hispaania keeles, palun pange kõrvaklapid pähe. tere hommikust, alustagem tänast koosolekut päevakorra vastuvõtmisega. kui kommentaare ei ole, on päevakord vastu võetud. esimehe teadaandeid ei ole täna ja seetõttu me saame liikuda esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on avalik kuulamine ühine laiaulatuslik tegevuskava Euroopa Liidu poliitikavalikud USA sertifitseerimisest keeldumise korral. Äh, selle äh, tegevuskava nimi on ühine laiaulatuslik tegevuskava, aga seda tuntakse ka kui Iraani tuumalepe nime all äh, ja tegemist on väga olulise teemaga ja seetõttu me peame selle teemaga ka tegelema. ma tahaksin täna kahte eksperti siin tervitada, härra Cornelius Adebaari Kangi Euroopist ja proua Eli Keranmeiet Euroopa äh, Välissuhete Nõukogust. neljateistkümnendal jaanuaril kaks tuhat kaheksateist president Trump äh, kutsus äh, Kongressi ja USA liitlasi üles kohaldama ja muutma seda tegevuskava enne kaheteistkümnendat maid kaks tuhat kaheksateist ja ta ähvardas taas sisse viia sanktsioonid Iraani suhtes, kui ta ei ole tulemustega rahul. ja viimastel nädalatel USA president on saatnud välja murettekitavaid signaale muudatuste ka seoses oma administratsioonis pannud ametisse inimesi, kes võivad seada ohtu tulevase, tuleviku eh, Iraani tuumaleppe osas. ja meie parlament on kordanud pidevalt eh, erinevatel puhkudel oma toetust sellele laiaulatuslikule tegevuskavale. loomulikult see ei tähenda, et me kiidame heaks Iraani siseolukorra, tema eh, poliitika ballistiliste rakettide osas ja nii edasi, aga me siiski leiame, et seda lepet tuleb Äh, raamistikust väljaspool vaadata ja maailm ei oleks kindlasti turvalisem paik ilma selle tegevuskavata leppeta, hoopis vastupidi. Äh, USA-poolsete sanktsioonide sisseviimine äh, mõjutaks kindlasti Euroopa ettevõtteid ka, kes investeerivad Iraani, äh, aga see mõjutaks samamoodi Iraani naftaeksporti. ja milline saaks siis olema sellisel juhul see mõju Iraani majandusele, mida saaks Euroopa Liit ära teha selleks, et kaitsta Euroopa ettevõtteid, kes on investeerinud sinna riiki? pärast võimule tulekut president Rouhani on suurendanud ja tihendanud majandus- ja kaubandussuhteid Hiina, India Iraani, Pakistani ja Aserbaidžaaniga. tegemist on protsessiga, mis algas juba siis, kui äh, riigile kehtisid rahvusvahelised sanktsioonid. millised oleksid geopoliitilised ja geomajanduslikud äh, tagajärjed, kui äh, sanktsioonid taas sisse viidaks, kas ja Iraan hakkaks rohkem vaatama Hiina ja Venemaa poole. milliseid tagajärgi tooks see kaasa siseriiklikule poliitikale, kui USA taganeb sellest Iraani tuumaleppes? mõned äh, Äh, on öelnud, et äh, Rohani ähm, ei äh, rakendaks enam ähm, tuumarelvade levite tõkestamise lisaprotokolli ja vähendaks IAEA-ga oma koostööd ja seeläbi Iraan formaalselt austaks ikkagi seda ühislaiaulatuslik tegevuskava Äh, ja siis ei saaks teised osapooled äh, sanktsioone äh, uuesti sisse viia. välisminister on öelnud, et Iraani reageering USA poolsete sanktsioonide mm, taassisseviimisele oleks tõsine ja proportsionaalne. mõned eksperdid on öelnud, et et Iraan kasutaks seda Mm, äh, valikuliste mitterakendamiste stiimulina rääk-, rääkimaks läbi E kolm pluss kolme osas ja millised on äh, teie arvates selle kõige tagajärjed, me tahaksime teada äh, kas eksperdid saaksid vastata nendele küsimustele ja teistele küsimustele, mis nende arvates on olulised selleks, et me paremini mõistaksime, mis siin meil kaalul on ja kuidas äh, reageerida äh, nendele mm, võimalikele tagajärgedele. annaksin kõigepealt sõna härra Adebarile kümneks-viieteistkümneks minutiks suur aitäh, äh, ma kõnelen inglise keeles, suur aitäh, et te mind siia kutsusite, suur aitäh ka äh, sekretariaadile selle eest, et see üritus korraldati ja tahaksin tänada äh, ka mm, kolleeg Ellit tänane tege-, tänane teema on väga ajakohane ja tegelikult viimase viie aasta jooksul oleks võinud seda öelda tegelikult iga Iraani teemalise arutelu kohta, sellepärast et Iraani teema on pidevalt ajakohane eh, selleks, et arutada, milline on Euroopa positsioon Iraaniga suhetes. kui me räägime aga sertifitseerimisest keeldumisest, siis me oleme natukene hiljaks jäänud. ma pean ütlema, et sertifitseerimisest keeldumine leidis aset juba oktoobris, tegemist on USA siseasjaga, USA president on juba keeldunud äh, sertifitseerimisest äh, Iraani äh, küsimuses ja nüüd kaheteistkümnenda mai tähtaeg, mis esimehe poolt ka välja sai toodud, on hetk, kus president Trump võib taas sisse viia USA-poolsed sanktsioonid. ja arutelu on väga õigeaegne ka sellepärast, et ma käisin just Teheranis, rääkisin sealsete poliitikakujundajatega ja ma võin teile öelda, <clears throat> et Euroopa positsiooni oli väga keeruline kaitsta ja seetõttu äh, ma tahaksin süvitsi minna sellesse, milline Euroopa positsioon võiks siis olla. eile ja mina otsustasime äh, jagada oma ettekandeid selles mõttes, et mina äh, räägin üldisemalt sellest olukorrast, äh, mida see kõik eurooplastele tähendab ja tema siis hakkab üksikasjalikumalt rääkima konkreetsematest asjadest, mida Euroopa saab ära teha. mina leian, et me ei räägi mitte ainult ühise laiaulatusliku tegevuskava päästmisest. kui minna tagasi ja vaadata seda, mis meid siia olukorda üldse on toonud, tänasesse olukorda, siis me peame pöörduma aastasse kaks tuhat kolm ning läbirääkimiste algusesse. ma tahaksin vaadata seda, millised on olnud Euroopa Liidu huvid alates sellest ajast ja ma usun, et nad on kolmetahulised olnud ja ma eh, räägin neist nüüd ka lähemalt. esimene eh, Euroopa Liidu peamine huvi on olnud hoida ära eh, seda, et Iraan saaks tuumapommi teine eesmärk on hoida ära järjekordne sõda, see oli oluline aastal kaks tuhat kolm ja on oluline ka täna, eriti on see oluline, kui lugeda president Trumpi Twitteri sõnavõtte. ja kolmandaks, väga äh, oluline on Euroopa Liidule näidata ka seda, et Euroopa Liit on oluline mängija maailma tasandil, see oli nii aastal kaks tuhat kolm ja on äh, endiselt nii. mis puudutab nüüd esimest äh, punkti, mille ma välja tõin, Euroopa Liidu huvi eh, hoida ära see, et eh, Iraan saaks eh, tuumapommi, meil on instrument selleks, ühine laiaulatuslik tegevuskava nimelt ja seetõttu on see tegevuskava nii oluline. aga seda ei tule mitte ainult säilitada, vaid seda tuleb ka rangelt ellu rakendada Euroopa Liidu sisesed arutelud on natukene nihkunud ja keskenduvad nüüd selle tegevuskava rakendamisele Äh, ja äh, vaadatakse ka IAEA raporteid, mis äh, ütlevad, et Iraan on vastavuses tegevuskavaga, aga Euroopa Liit ei peaks silmi kinni pigistama selle ees, mis seal riigis aset leiab. me ei ei saa lihtsalt säilitada fastaadi, et meil on lihtsalt äh, töötav dokument ja see dokument küll töötab, aga seda tuleb siiski seirata, järelevalvet teostada selle üle ja Euroopa Liit äh, peab vaatama, kuidas seda laialduslikku tegevuskava ellu rakendatakse, äh, tuleb inspekteerida teatud rajatisi, kui see vajalikuks osutub ja nii edasi Äh, selle tegevuskava range rakendamine on seotud tegelikult äh, ka äh, nii-öelda aegumisklausliga, sunset clause'iga, kõik teavad, et see laiaulatuslik tegevuskava on kindla ajapiiriga ja sellel on konkreetne põhjus, sest et vastasel korral ei oleks meil ühist kokkulepet, vabatahtlikku kokkulepet Iraani poolelt olnud, millega ta oli nõus piirama oma tuumaprogrammi kui rääkida aegumisest, siis väga oluline on mõista, et Iraan, äh, kui äh, äh, ühine väärtuslik tegevuskava kümme-viieteist aasta jooksul on täielikult ellu rakendatud, et siis on Iraan teistsugune, kui ta oli enne selle tegevuskava sõlmimist. mõned on väitnud, et kui see ähm, aegub, siis Iraan saab ka tööstusliku tuumaprogrammiga jätkata ja saada ka tuumapommi, aga mm, samas, kui lisaprotokoll ratifitseeritakse, siis äh, Iraan äh, saab olema täisliige ka tuumarelv, äh, tuumarelvade leviku tõkestamise lepingus. aga arutelud on siis aset leidnud ka Atlandi-üleselt, mis keskenduvad sellele, mis siis juhtub, kui see laiatuslik tegevuskava mingil hetkel siis aegub ja seda ta mingil hetkel teeb. ja dialoog ei peaks keskenduma mitte ainult äh, Iraanile, vaid kogu sealsele piirkonnale äh, ja äh, MPT mitmepoolsusele see regionaalne keskkond võiks hõlmata neid valdkondi, mis puudutavad üldisi norme ja lisaprot-, protokolli ratifitseerimist seal piirkonnas, Pärsia lahe piirkonda pean esmajoones siin silmas, ja me peame püüdma leida lahendusi või viise, kuidas regionaalsed võimud siduda tuumarelvade leviku tõkestamise režiimiga paremini kui enne seda tegevuskava. Äh, nagu ma ütlesin, siis prioriteediks on tuumapommi väljatöötamise tõkestamine, äh, see ei puuduta, nagu me teame, mitte ainult Iraani, vaid ka Saudi Araabia on näiteks öelnud, et ta äh, tahaks tuumarelva, kui Iraan selle peaks saama aga kui Iraan on laiaulatusliku tegevuskava all, siis ta seda ei saa ja Saudi Araabia on NPT liige ja tal on tsiviiltuumaprogramm, eh, kus ta tahab säilitada samas ka eh, uraani rikastamise suutlikkuse eh, see regionaalne dialoog on samas väga oluline selleks, et hoida ära see, et mis tahes tuumapomm või mm, saaks kättesaadavaks seal piirkonnas ja Euroopa jaoks on väga oluline see, et mis tahes Saudi-de tuumaenergiaprogramm vastaks MPT-le et äh, äh, see vastaks äh, reeglitele ja USA-ga tuleb ka vaadata seda, kuidas USA ettevõtted on kaasatud selle programmi väljatöötamisse ja kui vaadata arutelusid rikastamise, uraani rikastamise küsimuses, siis see kõik on väga oluline, kui me tahame mõista, milline on praegune olukord Saudi-de võimaliku tuumaprogrammi osas. mis puudutab nüüd viimast punkti selles esimeses küsimuses, kui rääkida äh, reaalsest äh, dialoogist, äh, siis Iraani välisminister on tulnud välja ettepanekuga, Müncheni julgeolekukonverentsi selle aasta algusel, et pöörduda tagasi eh, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni viis üheksa kaheksa juurde, eh, kus ÜRO egiidi all tuleks dialoog ka kehtestada ja see on eh, midagi, mida Euroopa Liit võib-olla võiks ka kaaluda ja vaadata. teine teema, hoida ära sõda Mm, see on väga oluline, isegi olulisem kui äh, ja kiireloomulisem kui aastal kaks tuhat kolm, kui pöörduda aasta kaks tuhat kolm juurde tagasi, siis tähendab see seda, et me peame mõistma ka põhjuseid, miks see piirkond on praegu nii äh, habras, äh, sest et me praegu peame tegelema Iraagi sissetungi tagajärgedega ning eh, Euroopa Liit ja kõrge esindaja Iraani tuumaküsimusega seetõttu ka esmajoones hakkasid tegelema eh, ja me eh, ei suut-, ta väga hästi toime tulla selle olukorraga, mis on nendest põhjustest nüüdseks tekkinud seal piirkonnas. Äh, sõja ärahoidmine tähendab seda, et tuleb äh, piiritleda äh, sõjalisi tegevusi mitte Süürias ja Jeemenis ainult, vaid ka Iisraeli ja Iraani vahelisi tegevusi Süüria territooriumil, mis hiljuti on aset leidnud ja Euroopa Liidu jaoks on väga oluline tegeleda Iraani raketiprogrammiga, sest et see on üks paljudest ohtudest piirkondlikule julgeolekule. regionaalne dialoog on jällegi see, mille osas eurooplased peaksid üleskutseid tegema selleks, et panna sealsed riigid koostööd tegema piirkondliku julgeoleku tagamiseks, seda on ka julgeoleku vast-, julgeolekunõukogu vastavas resolutsioonis mainitud aga nagu me rääk-, nagu ma ütlesin, siis me ei räägi mitte ainult äh, Iraanist, vaid ka Saudi Araabiast, Jeemeni konfliktiga seoses Euroopa Parlament on võtnud vastu ka resolutsioone relvamüügi keelustamise koha pealt Saudi Araabiale äh, ja see on osa käimasolevatest aruteludest ka ja Euroopa Liit peab nüüd leidma viise, kuidas regionaalsed osapooled kokku tuua eh, selleks, et eh, neid natukene kohjes hoida ja hoida ära sõjalaadseid olukordi. lõpetuseks eh, mõned sõnad ka viimase punkti kohta. Euroopa Liidu roll see on seotud Euroopa Liidu usaldusväärsusega ja Euroopa Liidu tegevuse järjepidevusega. ja seetõttu Euroopa Liitu tegelikult kiidetakse eh, selgesõnalise pühendumise eest ühise laiaulatusliku tegevuskava kaitsele eh, ja eh, me tahame säilitada kõiki tegevuskava sätteid, mis iganes hakkab juhtuma mail, kaheteistkümnendal mail, siis Euroopa Liit peab siiski mm, järgima tegevuskava menetlusi, kõigepealt tuleb vaadata Äh, ühiskomisjonis äh, rikkumisi, äh, tuleb kasutada vaidluste lahendusmehhanismi pärast komisjoni ja tuleb kasutada neid menetlusi, mis on ära toodud ühises laiaulatuslikus tegevuskavas, kui mingid rikkumised siis aset leiavad. kui me räägime usaldusväärsusest ja järjepidevusest, siis see tähendab ka seda, et tuleb teha tööd nii USA kui Iraaniga Äh, kon-, ja seda konstruktiivselt, äh, aga ka kriitilisel viisil. ma juba mainisin erinevaid aspekte, kui me räägime Iraanist. Äh, tuleb vaadata järjepidevad IAEA e inspektsioone, tuleb rääkida regionaalselt, regionaalsed läbirääkimised tuleb Äh, tagada, äh, tuleb vaadata ka äh, tsiviilotstarbelist tuumaenergia kasutamist ja sõdu seal piirkonnas. palju on mainitud ka ähm, kaubandussuhteid Euroopa Liidu ja Iraani vahel ja selle mm, tasakaalustamatust Euroopa Liit saaks rohkem ära teha praeguses olukorras ja tuleb teha ära rohkem ka, kui USA otsustab äh, mitte täita oma kohustusi äh, tegevuskava raames äh, kui me räägime konstruktiivsest ja kriitilisest koostööst USA-ga, siis ma arvan, et vaatamata meediauudistele on oluline siiski see, et eurooplased teeksid tööd äh, ühiselt USA-ga kuni kaheteistkümnenda maini selleks, et ühist kõlapinda leida. Äh, USA kujutab endast rohkemat loomulikult kui ainult tema presidenti ja seetõttu Euroopa juhtide püüdlused, liikmesriikide juhtide püüdlused rääkida erinevatel tasanditel USA partneritega on väga olulised. ma Äh, äh, tuletan teile meelde nelja C-d äh, Euroopa Parlamendi raportist Iraani küsimuses, see puudutas siis Iraaniga seotud tulevikustrateegiat, võib-olla neli M-i on ka oluline asi välja tuua. Angela Merkel, Macron, May ja Mogherini kolm neist lähevad enne kaheteistkümnendat maid Washingtoni ja väga oluline on ka sealsel tasandil eh, püüda midagi ära teha selleks, et edastada selgesõnaline ja kindel Euroopa positsioon. Eh, selgesõnaline ja kindel Euroopa positsioon tähendab seda, et Euroopa peab oma põhimõtetest kinni, eh, võttes arvesse neid huvisid, mida ma siin välja tõin, see ei tähenda seda, et me tahaksime olukorra eskaleerumist, aga see ei peaks olema ka tagasi või tagasi taganemine või loobumine nendest põhimõtetest, mis me oleme paika pannud ja sellise jõulise positsiooni eh, tagamiseks eh, peavad liikmesriigid eh, vaatama juba praegu, kui kaugele on nad valmis minema, kui kaheteistkümnenda mai tähtaeg kukub. kolmas punkt usaldusväärsus ja järjepidevus, Euroopa Liit peab ÜRO-ga koostööd tegema ja laiaulatuslik tegevuskava on dokument, mida toetab ka ÜRO, Venemaa, Hiina, vaatamata erimeelsustele ja muudes küsimustes, on ka olnud äh, selle tegevuskava või leppe partneriteks ning kui Julgeolekunõukogu äh, ei suuda otsustada sellistes küsimustes, mis on tegevuskavaga seotud, Euroopa Liit peaks püüdma ÜRO Peaassambleega koostööd teha, tegemist on organiga, mis saab esindada või esindabki üleilmset kogukonda. lõpetuseks, kõik see, mida ma ütlesin, ei taga loomulikult automaatselt edu. aga tegutsemine ja see, kui Euroopa Liidu nähakse olulise osapoolena siin, ei sõltu äh, mitte ainult tegevuse edukusest, vaid sõltub äh, ka ühtse poliitika äh, tagamisest ja instrumentide kaasatamisest ning teiste osapoolte tunnustusest meie tegevusele. aitäh! Muchas gracias, ahora le voy a dar la palabra a las... aitäh selle sõnavõtu eest, nüüd annaksin sõna proua Kerenmaierile tere hommikust, aitäh, härra esimees, suur tänu selle kuulamise korraldamise eest ning meid siia kutsumise eest. minult paluti, et ma keskenduksin sellele, kuidas Euroopa saab äh, kaitsta seda tuumalepet. nagu äh, kolleeg Kornelius ütles, äh, ajal, mil meil on kuu aega selle hetkeni, kui USA president peab otsuse vastu võtma. ma tahaksin rõhutada, et USA presidendil on siin tõesti täielik tegutsemisvabadus, vaatamata sellele, et teda võivad ümbritseda ka mõõdukad äh, nõunikud, kes soovitavad tal äh, leppe juurde jääda. ma seega räägin sellest ja võin vastata ka muudele küsimustele. lähinädalatel ennem tähtaja kukkumist arvan ma, et USA valitsus suurendab veelgi survet Briti, Saksamaa ja Prantsusmaa valitsustele, et ka nood võtaks vastu meetmeid, mi-, millega nõustutakse sellega, et USA rikub ühepoolset tuumalepet või isegi kaasab Euroopa sellesse rikkumisse senini on suudetud survele vastu astuda ning me näeme, et John Boltoni ja Mike Pompeo ametisse määramised ka minu arvates näitavad, et USA positsioon lähinädalatel eh, veelgi karmistub läbirääkimistel eurooplastega. Eh, ning seetõttu eh, Euroopa, eriti E3, peab jääma endale eriti kindlaks läbirääkimistel Pompeo ja Boltoniga näiteks, kes juhivad eh, USA poolt läbirääkimisi, kui võrrelda neid näiteks eh, endise välisministri Tillersoni meeskonnaga, mis oli palju mõõdukam. president Macron, kantsler Merkel eh, reisivad varsti Ameerikasse, toimus Washingtonis ka sellel nädalal tippkohtumine. mina tooksin välja neli valdkonda järgmise kuu jooksul, millele peaks Euroopa keskenduma. esiteks tuleb jääda ühtseks kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel. kui me räägime selliste meetmetele vastandumisest USA poolt, mis ühepoolselt rikuks tuumalepet või isegi kollektiivselt rikuks seda. samal ajal peaks Euroopa olema avatud koostööle USA-ga selleks, et lahendada need mured seoses äh, Iraani tuumaprogrammiga pärast teatud tähtaegade kukkumist kunagi hiljem ning äh, USA-ga tuleks koostööd teha ka teiste vastuoluliste teemade kallal, mis on seotud Iraaniga. teiseks, Euroopa peaks oma sammud väga selgelt reastama, et maksimeerida nende mõju. Euroopa äh, ei peaks oma kaarte liiga vara välja käima, sest see võib anda tagasilöödi. me võime näha, milline president Trumpi läbirääkimiste taktika on näiteks kongressiga teemadel nagu rändeküsimused, kus, kui liiga vara oma kaardid välja käiakse, siis see tõesti annabki tagasilöögi, seega Euroopa peab väga ettevaatlik siin olema praegu räägitakse läbi näiteks lisasanktsioonide üle Iraani vastu. ning see on osa sellest tervikpaketist USA-ga. me peame siin olema väga ettevaatlikud, et kui, et me nõustume sellega alles siis, kui USA on andnud omapoolse garantii, et tuumalepe jätkub ning Euroopa peab ka oma äh, ette äh, ennustatavust äh, vähend-, parandama. ei ole mingisugust mõtet sellel, kui USA nüüd perioodiliselt hakkab teisi riike nagu pantvangis hoidma selle tuumaleppe pikendamisega. tuleb mõelda äh,, rääkida ka näiteks kongressi saadikutega selle üle, kuidas pikemas perspektiivis olukorda parandada. näiteks võiks pikendada äh, erandite kehtivusaega, eriti mis puudutab äh, USA sekundaarseid sanktsioone samuti tuleks muuta seda erandite otsuste tegemise korda. president Obama ajal võeti need otsused Välisministeeriumis USA-s üsna kiiresti vastu, nad olid üsna poli-, nüüd aga on see teema vägagi politiliseeritud. see peaks olema üks Euroopa poolseid nõudmisi, äh, tagamaks äh, selle kokkuleppe jätkusuutlikkus. ning neljandaks tuleks tõesti paika panna ka tagavaraplaanid, kui meie jõupingutused jooksevad liiva. ma kirjeldan neid tagavaraplaane kohe, aga enne seda tahaksin rõhutada Euroopa-poolseid strateegilisi prioriteete ja Iraani äh, strateegilisi prioriteete tuumaleppe puhul. nagu mu kolleeg ka rõhutas on Euroopa jaoks oluline see, et kuidas sundida Iraani järgima oma kõige tõsisemaid tuumaalaseid kohustusi. rahvusvahelisel kogukonnal on praegu järelevalveõigus, äh, mida Iraan äh, ei tohi rikkuda, seega kuidas äh, sundida Iraani täitma oma kohustusi, vaatamata sellele, et USA lahkub leppest. ning teiseks kui USA president tõesti otsustab lahkuda tuumaleppest, siis kas Euroopa suudab tagada kuidagi, et seda, et minnakse viisakalt lahku. et me saaksime vältida neid erinevaid keerulisi kaubandustõkkeid uusi ning et me saaksime poliitiliselt ikkagi edasi liikuda Iraani prioriteedid. väga keeruline on ette ennustada, millised Iraani edasised sammud võiks olla. siin ka oleks vastus härra esimehe küsimusele. rahvusvahelised vaatlejad on tõdenud üsna suurt strateegilist kannatlikkust Trumpi valitsuse vastu tuumateemadel Iraani poolt Iraan on aga oma sõnakasutust viimastel nädalatel järjest karmistanud, kui rääkida nende võimalikest sammudest. asi ei puuduta ainult poliitikat, vaid räägitakse ka rikastamistaseme tõstmist kahekümne protsendini. tuletaksin teile meelde, et praegune tuumalepe on pannud ülempiiriks neli protsenti rikastamisel. me ei saa küll olla kindlad, aga viimase aasta jooksul olen ma täheldanud, et Iraani ametnikud vaatavad väga, mõtlevad väga ka selle peale, mida Euroopa ette võtab USA-ga suheldes ning nad ka kaaluvad, kas see tuumalepe, nagu nad ise ütlevad, teenib Iraani rahvusliku julgeoleku huve. Iraan soovib vastastikust süüdistamist vältida nad eh, soovivad, et nende majandussuhted rahvusvahelise kogukonnaga ei kukuks kokku, see ei puuduta ainult Euroopat, vaid ka Hiinat, eh, Aasia majandusi nagu India ja Lõuna-Korea, mis on ka suuresti sisenenud Iraani majandusse, see puudutab ka Venemaad. ning me peame mõtlema selle peale, et Euroopa saaks paika panna sellise paketi, mid-, mida saaks Iraani puhul ka oma inimestele äh, maha müüa nii-öelda. Iraani-sisesed suhted on väga pingelised, avalikkuse toetus leppele väheneb ning leitakse, et inimesed ei ole majanduslikku kasu sellest saanud. ning äh, see ei suurenda ka julgeolekut ehk siis me peaks tagama, et on mingisugune rahulik periood mai, pärast maikuud, kui USA tõesti väljub leppest, peaks toimuma konsultatsioonid Euroopa ja Iraani vahel, olgu nad siis eraldi komis-, ühiskomisjonis või mõnes muus formaadis ning probleem võib tekkida sellest, et äh, kas eurooplased suuvad, suudavad paika panna mingisuguse mehhanismi, äh, et vältida neid Äh, USA-poolseid sekundaarseid sanktsioone nii Euroopa kui ka USA ettevõtetele. kui USA ei, ei soovi pikendada erandeid sanktsioonidele, siis kas on võimalus mingisugune alternatiiv leida? Äh, see tagavaramehhanism Trumpi lahkumise korral, see võiks olla järgida järgmisi soovitusi. esiteks, E3 peaks koheselt hakkama üles ehitama laiemat koalitsiooni, et tasakaalustada USA lahkumist. see peaks eelkõige algama teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest ning arutelusid peaks juhtima Euroopa Liidu välisteenistus, aga see peaks minema kaugemale seega ei peaks kaasama mitte ainult Venemaad ja Hiinat sellesse leppesse, aga teisi Aasia majandusi samuti, nagu näiteks India, Lõuna-Korea ja Jaapan. Nemad on sama palju mures tuumarelva leviku riskide üle, sest Lähis-Ida on ka neile lähedal. ning nad muretsevad ka pikaajalise USA sanktsioon, sekundaarsete sanktsioonide mõju üle niisiis, on võimalus selline koalitsioon üles ehitada. Prantsusmaa ja eelkõige Ühendkuningriik peaks väga põhjalikult mõtlema selle üle, milliseid samme astuda ka ÜRO Julgeolekunõukogus. sest see on ka seotud ju tuumaleppega. eriti kui me räägime ÜRO-poolsetest sanktsioonidest Euroopa peab siin vastu võtma mõningaid ebamugavaid otsuseid ning tegema ebamugavat koostööd näiteks Venemaa ja Hiinaga, aga siin saab tõesti öö, äh, ühiste huvide põhjal neid suhteid arendada. teiseks, tuleks tugevdada praeguseid jõupingutusi nii Euroopa valitsuste kui ka erasektori poolt, uurimaks, kas saaks paika panna ikkagi mingisuguseid erandeid USA sekundaarsetele sanktsioonidele, kui nad peaksid lahkuma. Need peaks olema laiaulatuslikud erandid, nad peaks keskenduma vähemalt Euroopale olulistele sektoritele, nagu näiteks finantsteenused, äh, autod, äh, äh, ehitus, energia, lennundus. minevikukogemused selliste erandite läbirääkimistel näiteks kongressiga Vene sanktsioonide asjus, äh, võiks anda meile ka infot, kuidas edasi liikuda. kolmandaks, ja Brüsselis, ma tean, on see vastuoluline teema, tuleks tõsiselt kaaluda öö, äh, tasakaalustava jõuna Euroopa Liidu poolseid öö, äh, alternatiivseid samme. me peaksime USA-le näitama, et kui ameeriklased lahkuvad, siis Euroopal on olemas tagavaraplaanid ning need loomulikult pärast seda, kui ma olen paljude Euroopa suurettevõtetega rääkinud, siis selge on see, et Euroopa ja USA vahelised majandussidemed muudavad väga raskeks sellise blokeeriva regulatsiooni tõhususe tagamise, aga kui me vähemalt räägime sellest, siis saaks sellest mingisugust poliitilist kasu öö, öö, tagamaks tõesti, et USA lahkumine oleks vähemalt viisakas. neljandaks. Euroopa juba töötab selle kallal, aga oluline on lahendada need panganduse ja finantssektoriga seotud tõkked. tuumalepe on kahepoolne. ühelt poolt peab Iraan täitma omapoolsed kohustused ning teine osa on seotud, teine pool on seotud majanduskoostööga. kõige suurem kohustus on ikkagi Iraanil, et nad viiks läbi oma pangandussektoris läbi reforme ning pea, nad peavad järgima seda teekaarti, aga Euroopa Liit saab pakkuda rohkem tehnilist abi Iraanile pärast seda, kui nad nüüd väljuvad aastakümnete pikkustest sanktsioonidest. siin võib näiteks kaaluda seda, et Euroopa Investeerimispank võiks öö, pakkuda raamistikku Euroopa ettevõtetele, mis soovivad teha koostööd Iraaniga öö, nii, et äh, nad, nende suhted USA-ga ei kannataks. viiendaks, tuleb USA-le hoida ikkagi tagasi tulemiseks uks lahti. olgu siis praeguse või järgmise valitsuse ajal, sest ilmselgelt tuumalepe toimib palju paremini, kui kõik on kaasatud. kuna aeg lõpeb, siis äh, lõpetuseks ütlen kuuenda soovituse. nimelt äh, tuleb nii Iraani kui meie liitlaste USA, Saudi Araabia ja Iisraeliga intensiivsemalt ja jõulisemalt suhelda. Ehm, neile selgeks teha, et ehm, tegemist on Euroopa lähedase regiooniga, mis on väga seotud eh, paljude erinevate konfliktidega, mille tõttu Euroopa kõige rohkem kannataks, kui äh, Eh, olukord eskaleeruks. Gracias, pues vamos a entrar en el debate, pero en primer lugar quiero dar la palabra al aitäh, nüüd saame alustada aruteluga. Eh, esimesena härra Gebralits, härra Fleckensteini asemel, kes on Iraaniga suhete eh, raporti raportöör, aitäh. aitäh, mm, juhataja, aitäh ka selle põhjaliku ülevaate eest. räägin härra Fleckensteini poolt, kes ei saa eh, siin praegu olla. ja arvestades siis eh, olukorda, on eh, tänane kuulamine äärmiselt oluline Iraaniga tuumalepet arvestades Äh, ja Iraani äh, tuumalepe tagab äh, turvalisuse julgeoleku nii Lähis-Ida piirkonnale, Euroopale kui ka kogu maailmal. ja kui sellest taganetaks, suureneb oht, et Iraan Äh, hakkab tuumaprogrammi aktiivsemalt arendama, nagu te ka rõhutasite oma ettekannetes, mistõttu ma olen igati nõus kõrge esindajatega, kui ta rõhutas, et selle leppe täitmine kõigi osapoolte poolt on äärmiselt oluline, ta mainis seda ministrite kohtumisel eelmisel nädalal ja Rahvusvaheline äh, Aatomienergia Organisatsioon on korduvalt öelnud, et Iraan on täitnud oma kohustusi seoses selle leppega. et hiljuti äh, nimetas äh, Trump ametisse äh, äh, Mike Pompeo, John Boltoni olulistele julgeolekuga seotud äh, ametikohtadele. sellega seoses on siis USA Äh, suhtumine karmistunud ja on paika pandud see maikuine tähtaeg, mistõttu on äärmiselt oluline, et me seda silmas peaksime, võttes arvesse oma strateegilisi prioriteete ja äh, jääksime äh, tuumaleppe tingimuste juurde. muidugi erinevad leppe osapooled peavad jälgima, et lepingut täidetakse kõigi poolt teiseks, äh, ka USA peaks äh, sellega jääma seotuks. seetõttu on meil tarvis Euroopa Liidu poolt äh, eesmärgistatud tegevust. mina arvan, et me peaksime kindlama positsiooni võtma USA suhtes, et me ei, oma tegevusetusega ei õõnestaks tuumakokkulepet ja me võime kaaluda ka äh, alternatiivseid äh, lahendusi selle leppe tagamiseks, kui me peame seda äh, tegema. me mm, peame kasutama koalitsiooni osapooli, et leppest Äh, taganemist äh, vältida. me peame vältima äh, rohkemat vastandumist ja konfliktide eskaleerumist selles piirkonnas, mille all Euroopa Liit tõenäoliselt rohkem kannataks. ja seega on oluline, et me jälgiks rahvusvaheliste normide täitmist praegusel keerulisel ajajärgul Äh, Iraani äh, äh, raketiprogrammi tuleb küll arvestada, tuleb arvestada ka olukorra pingestumist Süürias ja Jeemenis, kuid kõiki neid küsimusi tuleb eraldi käsitleda. ja viimaks on ka oluline, et me valmistuksime kõige halvemaks stsenaariumiks, millega siis USA leppest taganeks ja sellele järgnevatele sanktsioonidele. seega me peame ka julgustama Iraani seda lepet edaspidi täitma. me peame kasutama poliitilisi ja tehnilisi äh, vahendeid, kaitsmaks äh, ettevõtteid äh, USA sekundaarsete sanktsioonide eest ja niisugused avalikud kuulamised nagu tänane aitavad kindlasti minimeerida kahjusid, mis võiksid tekkida seoses olukorra eskaleerumisega ja meil on ka siin äh, teine strateegiline äh, äh, teema. nii et mind huvitab ka see, mida te mainisite piirkondlike läbirääkimiste kohta. me peame äh, rääkima Pärsia lahe piirkonnas ka laiemalt, nagu näiteks mainisite, et Saudi Araabiaga on kõnelused alanud, mis on selles suhtes juba ette võetud. nii et kas me peaksime ehk ka, ka sellega põhjalikumalt tegelema, aitäh! nüüd saab härra, härra Tanuk. aitäh! ma pean kiiresti ära minema, ma ehk saaksite äh, minu küsimusele kiiresti vastata, ma loomulikult jagan neid äh, muresid seoses äh, John ähm, Boltoni nimetamisega riikliku julgeoleku nõunikuks ta on näidanud väga äh, äh, karmi suhtumist Iraani, ta on ka maininud ennetavat äh, sõjalist tegevust, nii et meil on praegu nüüd selge oht, et USA loobub sellest leppeks. kaks küsimust, üks kõnelejatest mainis vist, et Saudi Araabia on ka lepingu osaline tuumarelva tõkestamise leppes, ma ei teadnud seda, aga kuidas äh, nad sellisel juhul siis äh, äh, sõltumata sellest programmist siis IECB aasta tuumarelva arendada, sest minu meelest ei ole mingit sellist võimalust, et saab sellest leppest selliselt lihtsalt taganeda. ja teiseks minu Eh, enda eh, riik siis vähem kui aasta kaugusel eh, Brexitist, ka meie oleme osa sellest leppest väga kindlameelsed selles ja endastki mõista on meie riigil väga oluline sel äh, vaheperioodil äh, USA-ga äh, koostöö tegemisest, kas see on osa siis sellest eriliste suhete kokkuleppest, ähm, millega siis lubati, et me oleme majanduslikult, kaubanduslikult USA-ga priviligeeritud suhetes. nii et kuidas Äh, see äh, need suhted siis äh, kujuneksid, see, kui Ühendkuningriik on see JCPOA-s kolmanda riigina ja kuidas siis juhtuks, mis siis juhtuks nende USA teiseste sanktsioonidega? proua Mudi, jah, suur tänu selle väga huvitava ettekande eest ettekannete eest ja lähtudes nendest, nendest kommentaaridest, mis juba äh, tehti äh, seoses laiaulatusliku tegevuskavaga, mille jätkumist me igati äh, toetame. on olnud ka oluline, et rahvusvahelisi kohustusi järgitaks ja oma vastutust, vastutusest kinni peetaks. aga üks Äh, küsimus, mida te mainisite, kas võiksite seda põhjalikumalt äh, käsitleda, nimelt neid äh, tegevusi siis, mida võiks kaaluda Iraani vastu väljaspool seda laiatuslikku tegevuskava. vaatamata nendele muredele, mis meil on seoses Iraaniga, ja seal on ka meie kodanikke. ja ma arvan, et äh, äh, arutatakse lisasanktsioone äh, väljaspool seda tegevuskava. ja kui see juhtub, siis seoses sellega, mida siis Iraan eh, ette võtab eh, riigisiseselt. Eh, teiseks praegust olukorda arvestades, mis on väga keeruline kus on äh, sellised äh, kaudsed, äh, kaudne sõjategevus toimumas. kas seal on juba mm, kõnelusi, mis on siis regiooni tasandil alanud? Te rääkisite sellest uuemast laiaulatuslikust tegevuskavast seoses Saudi Araabiaga, et mida te täpsemalt siin äh, silmas mm, peate ja mis praeguseks juba tehtud on? jah, ma praegu piirduksin nende kahe eh, küsimusega, aga siin on kindlasti vaja eh, väga palju eh, arutada, kuna praegune olukord on märksa ohtlikum kui algul, mil alustati neid kõnelusi selle laiaulatusliku tegevuskava ümber. aitäh! I thank you also for the excellent presentations. I have two questions, one for me. Äh, aitäh, mul on kaks küsimust äh, äh, Cornelius Adebarile. Te ütlesite, et selle kokkuleppe lõpus on Iraan, nüüd on teistsugune riik ma ei ole päris kindel, kas ma sain sellest päriselt aru, kuidas te seda mm, täpsustaksite? ja siis äh, küsimus Heli Kelenmäele. Te ütlesite, et ähm, mõnedes riikides äh, mõjutab äh, see leping majandust negatiivselt, nagu Indias, Lõuna-Koreas ja nii edasi, sellest ma ka päris hästi aru ei saanud. ja teiseks te viitasite Äh, Trumpi taktikale, kui ta äh, kongressiga läbirääkimisi pidi, et pidas, et Euroopa Liit peab äh, seda taktikat arvesse võtma. mida te selle all mõtlesite? aitäh! aitäh! härra Põner ka mina tahaksin teid tänada väga heade ettekannete eest. mul on nüüd kaks küsimust. esimene äh, puudutab teemat, äh, mida siin juba korduvalt ka äh, tõstatatud on. kuidas Euroopa reageerib, kui kõige hullem asi juhtub, nimelt kui USA sellest leppest taganeb, teised sanktsioonid pannakse siis Euroopa ettevõtetele ja ma lähtun siis sellest, et siis ei ole võimalik ka äh, olulisel määral hoida ära neid teiseseid sanktsioone. Äh, me äh, nägime seda finantssektoris juba praegu, meie firmad on probleemide ees ja küsimus siis on, et kas te tõesti usute, et Euroopa on piisavalt tugev äh, selleks, et äh, end läbi suruda USA poolsete võimalike teiseste sanktsioonide suhtes. teine küsimus, milline on teie hinnang olukorrale Põhja-Koreaga seoses juba pikka aega äh, on hea koostöö, kui nii võib öelda, Iraani ja Põhja-Korea vahel. kui me nüüd äh, siin äh, lepingus konkreetseid asju nõuame ja võib-olla kui Trump äh, ka ennast läbi surub, et Iraani äh, tuumaprogramm, raketiprogramm natuke äh, tagasi läheb, siis kas äh, sellest kõigest on kasu, kui Iraanil on siiski head suhted äh, Põhja äh, Koreaga, et milliseid äh, muresid see endaga kaasa toob? aitäh, härra Frank, jah, suur tänu. suurem osa küsimusi on nüüd juba paratamatult ära küsitud. kui ma kuulasin härra Puhlerit, siis ka tema äh, viitas Põhja-Koreale. ja mul seni oli tunne, et keegi selle kohta ei küsinud, aga see lootus ka kustus. aga üks aspekt jäi veel äh, käsitlemata. see on nüüd veidi äh, teisest äh, vaatenurgast. kuidas siis teie arvates kui nüüd võimalikud läbirääkimised Trumpi ja Põhja-Korea vahel saaksid mõjutatud Äh, sellest, äh, mis siis äh, maikuus toimub, me ei tea täpselt, mida ta otsustab seoses selle tegevuskavaga. aga mis, mis sõnu, sõnumi see tegelikult Põhja-Koreale saadaks? sest ka seal peaks olema ju mingi enam-vähem sarnane kokkulepe ja ma vaatan, kas mul on veel äh, midagi, mida pole küsitud. aga tundub, et äh, jah, isegi see äh, see küsimus seoses põhjalikult muutunud Iraaniga oli juba küsitud enne mind, aitäh! suur tänu. annan teile nüüd sõna, palun, ükskõik mis järjekorras. Um, jah, aitäh. aitäh parlamendi liikmetele, kes nüüd siin asjadesse põhjalikumalt süvenesid alustan siis äh, mõnedest küsimustest, mis oli otse äh, mulle äh, suunatud jätan ülejäänud kolleegile, üks oli siis äh, äh, härra äh, Litselt äh,, et kuidas äh, seda Iraani äh, poliitikat siis nüüd ähm, edasi ajada, et meedias oli juttu sellest, et sanktsioone äh, laiendada seoses äh, raketiprogrammiga, siin oli liikmesriikidega, kes äh, olid äh, muudel seisukohtadel, nii et üsna keeruline on saavutada ühtset Euroopa Liidu positsiooni ja seda tegelikult viimase kaheteistkümne aasta jooksul ja see viis siis kokkuleppeni aastal kaks tuhat viisteist. nii et see ongi siin Euroopa lähenemise eripära, see on mitmekesine kuid äh, väga palju aega ei ole äh, aega jäänud, mm, et seda seisukohta välja kujundada. ja üks oluline asi on siin see, et äh, Euroopa tuleb, kindlasti ta saavutab ühise positsiooni, see ei ole see ehk EL pluss kolm, aga, aga mingi ühtne positsioon siiski tuleb. mis puudutab regionaalseid läbirääkimisi, siis need kõnelused ei ole veel alanud ettepanek on tehtud, nagu ma ütlesin, Iraani poolt ja ta on valmis äh, selles protsessis osalema, Saudi Araabia ei ole äh, väga äh, suurt huvi üles näidanud piirkonna julgeoleku teemaliste kõneluste vastu. nii et Euroopa Liit või üksik liikmesriigid võib-olla saavad Saudi Araabiat ärgitada seal osalema ka, mis puudutab äh, Euroopa äh, Liidu äh, seisukohta, siis Euroopa Liidu jaoks on oluline just mitmepoolses raamistikus niisugusi kõnelusi pidada, vähemalt oluline on võtta nii-öelda see Iraani üleskutse vastu nüüd küsimus selle kohta, kuivõrd eh, Iraan eh, on muutunud ja ka, ja ka muutub siis aastaks kaks tuhat kolmkümmend üks näiteks. muidugi me võime loota, et see riik ka palju teiseneb, aga ma ei hakka siin väga lootustest rääkima, kuid äh, õiguslikult, tehniliselt võttes kindlasti äh, olukord äh, teiseneb, kui siis see lepe, seda lepet rakendatakse kaheksa aasta pärast, peaks ta siis selle lisaprotokollile allkirja andma, seni on ta ainult äh, äh, vabatahtlikult seda järginud. ja siis USA alustab siis õiguslikku menetlust, et äh, need sanktsioonid kõrvaldada ja et see tegevuskava raames ei ole hetkel väga kindel, aga idee on selles, et Iraan ei ole siis status quo ante olukorras pärast äh, selle tegevuskava äh, lõplikku rakendamist. härra Tšanok, kes ei ole enam siin, äh, tema küsis Saudi Araabia kohta, ta on tõesti selle tuumarelvade leviku piiramise leppe osapool ja ta ei, seega ei tohi tuumarelva arendada, kuid ta on avalikult ähvardanud seda teha, kui Iraan nõnda teeb ja see on endastki mõista ohtlik. sest äh, väga vähesed riigid äh, on seda teinud, äh, nii nagu teina, tema, ta peaks siis sellest leppest taganema, nii nagu Põhja-Korea seda tegi ja sellega kohaldaksid talle siis samad sanktsioonid, mis Põhja-Korea Korea ja ka Iraan ähm, perioodil, mil teda kahtlustati tuumarelva väljatöötamises. kuid äh, mingit äh, äh, mehhanismi muidugi ei ole, et Saudi Araabia saaks praeguses olukorras tuumarelva arendada, kui ta selle leppe liige on. ja kuidas siis reageeritakse, kui peab leidma vastumeetmeid USA äh, äh, sekundaarsetele sanktsioonidele. me ei saa siin oletada, mida Euroopa Liit äh, teeks, aga me võime teha soovitusi siis, missugune võiks olla Euroopa Liidu seisukoht ja Heli ka viitas sellele, kui siis, mida siis Euroopa Liit võiks teha, kui meil oleks ühtne positsioon. ja see sõltub siis ka sellest, kas Euroopa Liit juba eelnevalt näitab, et mida ta on üldse valmis tegema seoses sellega, et on selge, et ta peab kindlat positsiooni välja näitama. ja see kindel Ehm, positsioon hetkel väga ehm, kindel ei ole just eh, seoses sellega, mida siis Euroopa Liit võiks teha kõige halvema stsenaariumi puhul. ja see ei ole mitte ainult eh, see, vaid eh, siin tuleks ka laiemalt vaadata, kuidas siis Euroopa Liit selle regiooni julgeoleku küsimusi käsitleb, nii et siin on nagu terve terve äh, küsimuste ring tegelikult seoses sellega, mida Euroopa Liit soovib üldse saavutada, aitäh! Pick up on some of the suur aitäh ähm,! ma räägin nendel teemadel, millest minu kolleeg äh, veel ei rääkinud ja äh, räägin siis Euroopa positsioonist, eriti just tuumarelvastusega mitte seotud tegevustes ja räägin ka sellest, kuidas see on seotud Trumpi läbirääkimistaktikaga mm ma arvan, et need arutelud, mis praegu aset leiavad äh, seoses võimalike äh, uute sanktsioonidega Iraani suunal, äh, ei ole tegelikult, nii palju kui mina tean, siseriiklike küsimustega seotud, aga mina näen asju nii, et kui rääkida vastuolulistest küsimustest Iraaniga, siis on erinevad lähenemised selles osas, kuidas nende teemadega tegeleda. sanktsioonid ei ole alati lahenduseks selleks, et saada see tulemus, mida soovitakse, näiteks küsimuste puhul äh, kus Iraan on oluline strateegiline äh, osapool, nagu näiteks raketisüsteem, või raketiprogramm ja seetõttu meil peab olema lähenemine selles osas, kuidas äh, probleemid, äh, mis on Iraaniga seotud, äh, kategoriseerida, et millistel puhtudel sanktsioonid aitavad ja millistel mitte ja majanduslik mõjuvõim Iraani suhtes on meil võrdlemisi piiratud Ähm, ja äh, pärast tuumalepet äh, on äh, majanduslik integratsioon olnud väiksem kui arvatud ja seda nii Euroopa kui Iraani poolelt ja Ja mm, näiteks aastal kaks tuhat üksteist me arutasime energiaga seotud sanktsioone ja need oleksid Iraani jaoks oluliselt kulukamaks läinud kui see, mis praegu on aset leidnud ja ja ma rääkisin ka meie tegevuste e, e, hoolsast järjestamisest selliselt, et meie tegevus maksimeeriks poliitilise mõjuvõimu, mis on Trumpi administratsiooniga seoses võrdlemisi piiratud. on selge, et leppevastased Washingtonis, kes annavad nõu administratsioonile, ütlevad tegelikult, et Euroopad langevad pinge all kokku, kui me oma positsiooni endiselt jõuliselt peale surume ja mm, äh, Eh, selleks, et eh, hoida seda eh, lepingut limbos, et võib-olla peaks survet avaldama isegi peale kaheteistkümnendat maid veel ja see ei puuduta mitte ainult tuumalepet, vaid ka regionaalseid küsimusi mm, ja see muudaks Iraani jaoks võimatuks leppest kinnipidamise. ja nemad, mina arvan, et nad tahavad niimoodi survestada Iraani sellest leppest eemalduma maksimeerides seda etteennustamatust selle leppe ümber, ümber ja enne kui meie ühiselt hakkame tegutsema, midagi ette võtame, mis äh, võiks Iraanile anda märgi sellest, et äh, me hakkame kaugenema, me peaksime me siiski nõudma USA poolelt pigem enne garantiisid, et nad sellest leppest kinni peavad, meie oleme äh, pühendunud sellele, aga äh, me hakkame tegelema muude mehhanismide kontekstis ka mitte tuumarelvadega seotud äh, probleemidega, see on see kontekst, mille me peame paika panema oluline on ka mõista seda, kuidas Valge Maja praegu toimib ja töötab. ma arvan, et mitte keegi ei saa täie kindlusega ette ennustada nende tegevusi. Äh, nende tegevus on olnud täiesti ettearvamatu. mina olen käinud USA-s viimase aasta jooksul ja ma olen seda näinud kogu aeg. inimesed on täiesti šokis sellest, kui ettearvamatu administratsioon on ja seda nii siseriiklikes küsimustes kui ka äh, välispoliitilistes küsimustes enne kui me trumbid käest anname, peame me mõtlema tegevuste peale väga tõsiselt. ja nüüd küsimus Aasia majanduste kohta kõlas siin ka äh, India, Lõuna-Korea, Jaapan äh, on äh, Iraaniga läbirääkimistes selleks, et tagada suured investeerimislepped ja neil on tõsiseid huvisid selleks, et regionaalseid pingeid leevendada mis neid ümbritsevad äh, ja nad on tõesti huvitatud ja vaatavad äh, väga äh, hoolega ka seda, mida eurooplased teevad ja ma arvan, et nad tervitaksid koordineerimist eurooplastega osana rahvusvahelisest vastusest mis tahes USA poolsele tegevusele, mis kaugeneb sellest tuumaleppest ja sellega seotuna võib küsida, et milline on Ühendkuningriigi seisukoht või positsioon. Õnneks äh, minu arvates äh, täna on veel äh, Ühendkuningriik Euroopa Liidu liige ja ta saab oma sõna sekka öelda aruteludes ja tegemist on väga mõjuka riigiga läbirääkimistes Äh, USA-ga, sest et äh, Ühendkuningriik on USA üks äh, lähedasemaid liitlasi ja küsimus ähm, selle kohta, milline on Ühendkuningriigi positsioon USA poolsete teisete sanktsioonide osas, siis ma arvan, et otsust ei ole veel langetatud, aga on tunda survet selles osas, et see on valdkond, kus me peaksime Euroopa plokina tööd tegema ja välispoliitilises suunas siis mm, mis nüüd puudutab küsimust, äh, mis on seotud regionaalsete aruteludega, ma eeldan, et te pidasite silmas Saudi Araabiat, aga ma laiendaksin seda ja ütleksin, et äh, regionaalsed arutelud Iraaniga on äh, Euroopa poolelt ka olnud hiljutine Mm, millest ka laialdaselt räägiti, äh, leidis aset Müncheni julgeolekukonverentsi äh, kõrval Itaalia, Prantsusmaa, äh, Saksamaa, Ühendkuningriik, kus Euroopa Liiduga istusid laua taha maha ja rääkisid Iraaniga regionaalse julgeoleku küsimustest, eriti just Jeemeniga seoses, ehk siis sellised arutelud on käimas. ja ma arvan, et eurooplased peaksid püüdma Mm, hoida ära seal piirkonnas olukorra eskaleerumise eh, ja me peaksime omalt poolt tulema välja võimalustega deeskaleerimiseks eh, ajal, mil olukord pingestub eh, järjest ja asjaolu, et äh, eurooplased peavad arutelusid äh, nii Teherani kui Washingtoni ja Iisraeli, Saudi Araabiaga, annab meile ja meie tegevusele lisandväärtuse. Äh, see võimaldab meil tulla välja teatud pingete leevendamise mehhanismiga. veel üks küsimus, millest ma räägiksin, on Põhja-Korea on erinevaid arvamusi selle teemaga seoses, aga ma ütleksin, et tuumaohutuskogukond äh, on öelnud, et kui Trump leppest taganeb, siis see tõesti valab õli tulle suhetes Põhja-Koreaga. kuidas USA äh, saab öelda, et see administratsioon või järgmised administratsioonid äh, peavad kinni äh, Põhja-Koreaga tuumaleppest, kui nad just õõnestasid ühte kõige stabiilsemat ja tugevamat tuumalepet, mis üleüldse on sõlmitud ja paigas on? ja ma arvan, et äh, Põhja-Korea küsimus on ka jul-, äh, globaalset julgeolekut puudutav küsimus, seisab, on asjakohane ka Euroopa kontekstis, see on oluline ka meile mm, ja kui minna tagasi Washingtoni dünaamika juurde, siis äh, on tõsist muret väljendatud selle üle, kas sellel administratsioonil on piisavalt soovi ja tehnilist suutlikkust äh, tulla välja eh, tehniliste aruteludega Põhja-Korea suunal, samal ajal lammutades eh, tuumalepet Iraaniga. ja ma arvan, et see on küsimus, mille vastu me kõik peaksime huvi tundma, aitäh! suur aitäh! ma annan veel paarile inimesele sõna, aga palun tehke seda võimalikult lühidalt. me peame oma tööga edasi minema ja andma äh, teistele inimestele. suur aitäh, Ahvet ja Droa delegatsioonid käisid Iraanis hiljuti ja meile öeldi, et suur osa põhjustest, miks iraanlased demonstreerisid režiimi vastu aasta lõpul ja selle aasta algusel, olid seotud sellega, mis puudutab inimeste rahulolematust majandusliku olukorraga äh, ja see oli osaliselt seotud ka sõjalise tegevusega Süürias ja tollal meile öeldi ka, et äh, režiimil oli tõsiseid tagajärgi äh, sellega seoses, et äh, mm, pommitati äh, rajatisi Süürias ja neid hävitati äh, mil määral see kõik mõjutab äh, Iraani äh, sisemisi arenguid ja kuidas iraanlased saavad selle vastuoluga hakkama, nad on öelnud, et nad olid äh, Saddami ohvrid, keemik-, keemiarelvade kasutamise ohvrid, aga nüüd Assaadi väed kasutavad keemiarelvi ja samas nemad toetavad Süürias Assaadi vägesid, ehk siis mm, kuidas Iraanis äh, sellise olukorraga toime tullakse? härra Litskanen, suur aitäh! Äh, te mainisite Müncheni julgeolekukonverentsi ja, ja äh, Te ütlesite siin ka, et USA kujutab endast rohkemat kui presidenti. McMaster ütles, et kui vaadata ainult äh, presidendi Twitteri kontot, aga seda inimest, kes seda ütles, enam äh, oma kohal ei ole. ajad lähevad, äh, aeg liigub edasi, asjad arenevad äh, Äh, aga Iisrael, Iraan, äh, Müncheni äh, julgeolekukonverentsil räägiti ka sellest ja mul on küsimus, mis on seotud sellega, millist rolli Iraan selles piirkonnas mängib ja kui keeruline see roll on. aga Põhja-Korea teema peaks olema meie kõigi jaoks prioriteetne ja me näeme ka seal palju ähm, arenguid kui vaadata, Kim käis Hiinas, kui vaadata seda, et Äh, olümpiamängud leidsid aset äh, ja nii edasi. Äh, aga meie peaksime sellel teemal kindlasti silma peal hoidma. Euroopa Liidu poolne jõuline signaal, te rääkisite, esmaspäeval toimub Välisasjade Nõukoguga, see teema on seal ka päevakorras, ma ei ole päris kindel selles, kas see on või mitte ja võib-olla Federica Mogherini võiks seal avaldusega esineda mis näitaks, et Euroopa äh, võtab seda kaheteistkümnenda mai kuupäeva väga tõsiselt ähm, ja see näitaks ka, et me oleme valmis tegutsema. nüüd küsimus, te mainisite pangandussektorit, mis on väga oluline, aga äh, Euroopa Parlamendis käis ka Iraani delegatsioon ja seda rõhutati ka Müncheni konverentsil. Äh, nimelt keskkondlikud väljakutsed seal piirkonnas, kas see võiks olla uus trump nendel läbirääkimistel? Eh, mainiti ka liivatormi küsimusi, eh, sellest räägiti eh, ka Müncheni konverentsil, Iraani esindajad rääkisid sellest kliimadiplomaatia, ehk siis kas see võib osutuda ka oluliseks vesi, liiv ja nii edasi. aitäh. Um, on... suur aitäh ja ma tõesti luban, et ma teen väga lühidalt, ütleb proua Moody. Eh, see, mida te rääkisite teiste osapoolte kohta, oli väga huvitav. osapooled Aasiast, kes tahavad teha tihedamat koostööd Euroopa Liiduga ja eh, töötada välja neid suhteid ja ma tahaksin teada kas te olete teadlik ja EAS e on ka siin ruumis, et äh, kas te olete teadlik, kas sellised asjad juba toimuvad, äh, kas sellised suhted äh, on paranemas ja arenemas? suur aitäh, lõpetuseks annaksin sõna viieks minutiks nüüd teile vastusteks. Right, I will try mm,, I don't actually need this now um,. I will try and ja ma püüan omalt poolt kiiresti ka vastata. mis puudutab äh, Iraani avaliku arvamuse küsimust ja siis sellises riigis nagu Iraan eh, on eh, väga keeruline määratleda, milline avalik arvamus on, aga eh, ma arvan, et Iraani puhul võib öelda, et elanikkond on sotsiaalmeedia kaudu hästi ühendatud, näiteks sellise platvormi nagu Telegram kaudu. arutelud toimuvad seal ja seetõttu äh, ma pean ütlema, et meie äh, nägemus nende ühiskonnast on piiratud, aga äh, need uudised, mis meile jõudsid protestidest Lõuna-Iraanis, näitasid, et inimesed ei ole poliitilise olukorraga rahul ja meie näeme minu arvates ka riigisisest avalikku arutelu, vähemalt teatud määral mingit arutelu, mis on midagi uut viimase kolme kümnendi jooksul nüüd ja äh, kommentaatorid, ajakirjanikud, professorid äh, on aruteludesse kaasatud äh, ja, ja need arutelud on teemadel, mis varasemalt olid tabuteemad. Mm, paljud nendest inimestest, kes tänavatele läksid, olid need, kes varasemalt olid Islamivabariigi äh, no, nii-öelda nagu tuumikuks ja ma arvan, et me näeme arutelusid äh, selle kohta, et äh, vaja on kiireid majandusreforme äh, Iraanis läbi viia ja nagu ma ka varem ütlesin, siis Iraani juhtkond peab tegema raskeid valikuid tuleviku suhtes, nad peavad vaatama, kuidas majanduslikku ja poliitilist võimu riigis jagada ja ja siin on kindlasti ka teatud seos Iraani piirkondlike tegevustega, näiteks äh, Liibanonis ja Süürias ja äh, see on ka osa äh, Iraani protesti sloganitest olnud juba mõnda aega, aga Mm, majanduslik väljakutse on kõige suuremaks väljakutseks seal riigis ja see järjest suurenev rahulolematus asjaoluga, et äh, ootused olid väga kõrgel sellega seoses, mida see tuumalepe võiks anda ja nüüd äh, need ootused ei ole praktiliselt täitunud. ja valitsusjuhtkond äh, peab sellele mm, nii-öelda pettumusele nüüd vastama kuidagi. mis puudutab regionaalseid äh, läbirääkimisi, kliimadiplomaatiat, äh, siis äh, mina olen väga pooldanud seda, aga kui ma seal piirkonnas olen käinud, käisin seal lausa kaks nädalat tagasi alles, ja ma võin öelda, et Iraan võib avalikult öelda, et ta on avatud sellele kõigele, siis teised osapooled seal piirkonnas seda küll ei ole. ja Iraan peab seetõttu tegema äh, mõningaid samme selleks, et usaldust äh, tekitada, enne kui teised osapooled seal piirkonnas on valmis Iraaniga suhtlema. ja meie Euroopa poole pealt äh, saaksime ka avaldada survet selleks, et kõik osapooled usaldust suurendaksid meetmete abil, aga ma näen, et seda ei taheta väga teha, pigem on tendents eskaleerumise suunas ja see on väga murettekitav. ja koalitsiooni moodustamine ma ei tea, kas kolleegid EASO-st on siin, aga minu arvates eh, sellel rindel väga midagi juhtunud ei ole. aga ma kindlasti pooldan seda. ma tean, et eh, toimuvad regulaarsed koosolekud Jaapani, Lõuna-Korea kolleegidega sellel teemal, aga eh, ma ei ole kindel, kas siin on mingeid konkreetseid samme juba astutud, aitäh. Äh, ja suur aitäh mulle taas sõna andmast, ütleb härra Adebar. Äh, kõigepealt äh, Põhja-Korea ja siis Iraani siseküsimused ja lõpuks Euroopa teemad mis puudutab nüüd Põhja-Koread, äh, siis tõenäoliselt kõik siin saalis, nagu Helliga ütles, äh, siis ka laiem julgeolekukogukond ütleb, et äh, Iraani leppe puruks ööbimine mõne päevad enne Kim Jong-uniga kohtumist ei ole hea mõte, USA arvab aga teistmoodi, nemad arvavad, et jõu näitamiseks Äh, läbirääkimistel äh, Põhja-Koreaga peaks Trump selle leppe puruks rebima, sest et see on äh, halb lepe, sest et öeldakse, et Iraan petab, ta ei täida oma kohustusi, ehk siis range joon laiatusliku tegevuskava ja Iraani suhtes on eeltingimuseks läbirääkimiseks Põhja-Korea äh, läbirääkimiste alustamiseks. ma ei ütle, et ma olen selle seisukohaga nõus, aga me peame seda aktsepteerima, sest et äh, nii see lihtsalt on ja see on Washingtoni äh, valik. Äh, mis puudutab teist küsimust Iraani siseasju, siis Heli ütles, et riigisiseselt on arenguid aset leidmas äh, ja eurooplased peavad ka keskkonna ja ühiskonna teemadel, majandusteemadel äh, ka nii-öelda kaasa lööma. jah, ootused pand-, aeti väga kõrgele, aga seda tehti meelega selleks, et saada äh, nõusolek ähm, Iraani erinevatelt osapooltelt äh, Äh, selle leppega nõustumiseks ja nüüd tagajärjed ei ole nii äh, head kui lubatud, äh, siin mainiti ka investeerimispanka, rahastamise julgustamist mainiti siin, edendamist Euroopa ettevõtete kontekstis, rahavoogude suhtes, mis ei ole dollariga seotud, see on see, mida Euroopa saab teha ära majanduspoole pealt tegemist on siiski samas ühiskonnaga, mis tahab rohkem avatust ja õiglasemat riigisisest süsteemi. ja viimaseks mainiksin Euroopa Liidu lähenemist, jah, väga tore oleks see, kui esmaspäevane välisasjade nõukogu ka seda teemat käsitleks äh, mõnikord on oluline nii-öelda märgi mahapanemine, kui resolutsioon ütleb, et äh, Euroopa Liit tõesti valmistub äh, halvimaks stsenaariumiks ja võtab tarvitusele hädaabimeetmeid nii-öelda, äh, siis siis on võimalik näidata, et me oleme tõsiselt võtnud oma kohustusi. ja lõpetuseks tahaksin rääkida Brexiti teemal ka on üks sõna, mida on väga keeruline äh, sõna inglise keeles compartmentalization, äh, seda on raske hääldada, veel raskem on seda ellu rakendada ja äh, äh väga äh,, see on väga pakiline teema praegu ja on vaja vaadata, millised valdkonnad on, kus meil on kokkulepe ja koostööd tuleb nendes valdkondades jätkata, aga teistes valdkondades, kus kokkulepet veel ei ole, tuleb ka jäika joon säilitada äh, ja see küsimus tõstatus äh, Ühendkuningriigiga seoses Euroopa Liit äh, ja Ühendkuningriik äh, kahekümne seitsme liikmelisriigina Euroopa Liit, kas mm, ja milline saab olema olukord, Ühendkuningriik peaksid lööma, Ühendkuningriik peaks lööma kaasa ka tegevuskava raames, kus neil on tugevaid huvisid, aga mis puudutab Euroopa positsiooni Iraani suhtes, siis Äh, me peaksime panema paika need valdkonnad, kus me äh, oleme ühel meelel ja tahame mm, Iraaniga koostööd teha, regionaalne julgeolek, äh, laiaulatuslik tegevuskava, keskkonnaküsimused, aga me peame panema paika ka need valdkonnad, kus me ei ole nõus Iraani rolliga. ja seal piirkonnas see on midagi, mida äh, iraanlased tegelikult ootavad äh, Euroopa Liidult. Äh, võib-olla nad ei ütle seda, aga nii see on, aitäh. Bueno, damos las gracias a nuestros dos expertos por... aitäh kahele eksperdile edastatud info eest. tahaksin tänada ka arutelus sõna võtnud saadikuid. nüüd võime selle kuulamise lõpetada ja annan ka juhtimise üle So good morning from my side. I'm taking over. Uh, it's great to have so many of you. võtan siis juhtimise üle, väga meeldiv, et nii palju saadikuid on kohal, tõenäoliselt on põhjuseks see imeilus ilm. et te kõik siia olete tulnud. ma oleks muidu palunud, et te kõik tuleksite siia esimestesse ridadesse, aga et, et oleks natukene äh, kompaktsem arutada, aga ahvetis vist asjad nii ei käi. neljas päevakorrapunkt. ulatuslik ja laiendatud partnerlusleping Euroopa Liidu ja Euroopa aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja Armeenia Vabariigi vahel. raportöör on äh, härra Laslo Tökes vahest ütlete paar sõna? aitäh, härra esimees. kolleegid. ennem raporti projekti tutvustamist tahaksin ma tervitada asjaolu, et Euroopa ja Armeenia on kahepoolsetes suhetes väga palju edasi liikunud, vaatamata paljudele väljakutsetele. tahaksin tervitada meie naaber Armeenia pealinna Jerevani kahesaja kaheksakümne aasta see sünnipäev tähistamise puhul, see on kõige vanem kristlik riik. Armeenia kannatab praegu ka kommunistliku pärandi all, sellest tulenevad demograafilised ning majanduslikud väljakutsed. samas on nad valmis läbi viima vajalikke reforme, et nad muutuks vabaks Euroopa riigiks. ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu allakirjutamine novembris kaks tuhat seitseteist annab seega meile edasiseks koostööks vajaliku raamistiku. Euroopa Liit prioritiseerib välissuhtluses äh, suhteid äh, riik, äh, meie naaberriikidega, kes austavad inimõigusi, demokraatiat ja õigusriiki. seega meie suhete süvendamine Armeeniaga äh, piirkonnas, kus on palju erinevaid probleeme, on meie jaoks oluline prioriteet. tugev koostöö Armeeniaga ja nende naabritega vastastikuse usalduse ning läbipaistvuse äh, alusel äh, võimaldab äh, arendada tervet regiooni. meie geopoliitilises strateegias on meie, väga meie huvides see, et me suhtleme oma naabritega. raportöörina tahan ma teile kinnitada seda, et ma võtan seda konteksti arvesse, võtan arvesse ka seda, et me peame neutraalselt äh, kõrvalseisjana tegelema nende regioonide äh, väljakutsetega ning ma olen kindel, et kolleeg Nikolai, kes on Aserbaidžaani raportöör, võtab seda kõike ka arvesse. nüüd pärast sissejuhatust ütleksin paar sõna raporti enda kohta. kõigepealt poliitilised aspektid ja siis majanduslikud. kõigepealt inimõiguse, õiguste õiguspõhimõte ning demokraatia kui aluspõhimõtete austamine peaks olema minu raporti aluseks. meie edasised suhted sõltuvad nende väärtuste austamisest. meie Armeenia kolleegid on näidanud, et soovivad nii tegutseda ning loodetavasti suudame edasi koostööd teha Äh, nende ühiselt alla kirjutatud, äh, selle aasta veebruaris alla kirjutatud prioriteetide põhjal. raport tegeleb nende teemadega eraldi peatükis. siseriiklikud reformid peaks jätkuma. eelkõige peaks äh, sujuvalt üle mindama presidentaalselt parlamentaarsele demokraatiale. kodanikuühiskond peab suutma mängida oma rolli Äh, korruptsioonivastases võitluses ning nad peaks olema ka oma äh, teadmistega valitsuse partner. mis puudutab Mägi-Karabahhiat, siis oluline on see konflikt äh, lõpetada ning saavutada rahu. raport rõhutab seda, et Euroopa Parlament ootab tõsist pühendumust ning sisulist edasiminekut konflikti lahendamisel sooviksin rõhutada seda, et Euroopa Liit toetab rahvusvahelise üldsuse jõupingutusi Minski grupi eh, juhtimisel. seal on olulised kolm põhimõtet. me pakume välja sellise keelekasutuse, mis on vastu, vastuvõetav mõlemale poolele, keskendume äh, lahenduse leidmisele ning me mõistame, et sarnasne lähenemine on võetud arvesse ka Aserbaidžaani raportis. samas püsiva lahenduse leidmine konfliktile nõuab ka poliitilist julgust ning pikemaajalist strateegiat nii Armeenia kui Aserbaidžaani liidritelt. teiseks mis puudutab meie majandus- ja kaubanduskoostööd, siis raport rõhutab, et et loodetavasti SEPA annab Armeeniale ja Armeenia kodanikele uusi võimalusi äh, Armeenias elamiseks või Armeeniasse naasmiseks. raport äh, rõhutab ka seda, et me võiks minna isegi kaugemale WTO kohustustest, nagu või võiksime arvesse võtta ka intellektuaalomandi õiguse teemat, teenuste vaba liikumist ning äh, juurdepääsu Euroopa Liidu toodetele. raportis räägitakse ka energiast ja keskkonnakaitsest, Järevan peab siin veel astuma samme edasi, looma töökohti ning vähendama sõltuvust energia impordist. seda võib saavutada läbi uute alternatiivsete puhaste energiaallikatega. Euroopa Liit peab ka siin valdkonnas toetama koostöö süvendamist. raport rõhutab ka seda, et Euroopa Parlament soovib, et komisjon ja välisteenistus edastaks meile üksikasjaliku kirjaliku aruande selle kohta, kui äh, iga poole aasta tagant selle kohta, kuidas rahvusvahelised kokkulepped on ellu rakendatud. see aitab meil jälgida ka seda rakendusprotsessi ma ootan, armsad kolleegid, teie kommentaare, ettepanekuid. suur tänu. aitäh, härra Tökes. järgmisena saab sõna variraportöör härra Scholz. aitäh, härra esimees, tahaksin tänada raportööri Ähm, selle töö eest, mis puudutab selle lepingu ellurakendamist ning äh, tulevase koostöö perspektiive Armeeniaga. meie poolt rõhutan, et nõustume äh, üldise suunaga siin raportis, äh, esitame aga ka mõningad muudatusettepanekud Äh, mis äh, toob välja äh, uue lähenemise sellele lepingule. siin tuleb rõhutada seda, et Armeenia peab austama ka mitmevektorilist poliitikat. sest Armeenia ju süvendab koostööd ka Euraasia majandusliidu sees omalt poolt soovime me täpsemalt formuleerida ka seda küsimust, kuidas eh, Mägikara Pahja konflikti lahendada. meie arvates Aserbaidžaani ja Armeenia puhul tuleb seda küsimust eh, käsitleda ühtemoodi. Eh, vahetasime sellel teemal paar nädalat tagasi ka arvamusi ju Armeenia välisministriga. Euroopa Liit peaks andma ka oma tõsisema panuse jätkusuutliku lahenduse leidmisele. Äh, tuleb lõpetada ka see absoluutne äh, kompromissi, äh, kompromissitus mõlemalt poolelt tuleb täielikult lõpetada vägivald ning äh, loo-, tuleb luua mehhanism äh, jälgimaks äh, relvarahu ning tuleb lõpetada võidurelvastumine mõlemalt poolt ning tuleb vältida seda, et äh, kumbki pool üritab, üritab seal äh, vägivaldselt leida mingisugust lõpplahendust sellele konfliktile. meie arvates on oluline see, et äh, Armeenial äh, oleks äh, majandusperspektiivid tasakaalustatult nii Euroopa Liidu kui ka Vene turuga. Äh, äh, tuleb äh, kuidagi, tuleb arvesse võtta ka nende majandussuhteid Euroopa, Euraasia liiduga ning siis see ÜRO küsimus, me peame tagama, et äh, Armeenia ratifitseeriks äh, rahvusvahelise tribunaliga liitumise. ning äh, tuleks ellu rakendada ka kahe tuhande kümnenda aasta Uganda Kampala kompromiss sellega saaks tugevdada ka kahepoolset välispoliitilist koostööd. suur tänu ning ma ootan väga koostööd raportööri ja variraportööridega. aitäh, härra Scholz. järgmisena härra Stetting. Thank you for the floor, Mr Chair Many.... aitäh aitäh, äh, härra esimees, aitäh raportöörile teen lühidalt, me peaksime ähm, äh, raportile lisanduvas resolutsioonis üle kordama selle, et Euroopa Parlament toetab Minski äh, grupi äh, gaasijuhtide pingutusi äh, lahendada Mägi-Karabahhi konflikt. vastavalt kaks null null üheksa resolutsiooni aluspõhimõtetele, ehk siis ei tohi jõudu kasutada, tuleb silmas pidada enesemääramisõigust ning territoriaalset puutumatust, terviklikkust. seda oleme maininud ka oma idapartnerlusresolutsioonis viieteistkümnendast novembrist kaks tuhat seitseteist, aitäh! aitäh, härra Stettina! järgmisena proua Moody. aitäh! Äh, kõigepealt, nagu teisedki, tahaksin ma tervitada seda lepingut, millega süvendatakse meie sidemeid Armeeniaga. teiseks, nagu juba jällegi e-, eelkõnelejad ütlesid, tervitan ma uusi majandusvõimalusi, mis sepast tulenevad ning tuleb tagada, et neid öö, äh, võimalusi tõesti ka ära kasutatakse, et nad ei jääks ainult paberile. me peame tõesti süvendama neid äh, sidemeid äh, eelkõige VKE-dega. oluline on, et meie majandused oleks omavahel seotud. peale selle on minu arvates väga oluline, et, et nagu juba mainitud, CEPA-sse on sisse kirjutatud ka äh, demokraatia ja inimõiguste tugevdamise element nõustun ka raportööri kommentaaridega siin. tuleb tagada, et ka see äh, valdkond edasi liiguks. tuleb austada üksikisikute õigusi, näiteks ka öö, äh, töötervishoiu teema on tähtis. selle puhul on oluline, et oleks kaasatud terv-, äh, ühiskond, et inimesed saaksid sellest kasu ning nüüd lõpetuseks kommunikatsioon. teiste lepete puhul oleme ka näinud, et oluline on see, et see ei oleks mingisugune kõrgetasemeline kokkulepe Euroopa Liidu ja Armeenia vahel. oluline on see, et, et sellest ka, seda ka tutvustatakse põhjalikult Armeenia inimestele, et nad teaksid, et see on olemas, et nad teaksid, millisi võimalusi see pakub ning millised on edasised arengud. niisiis, kommunikatsioon peab olema ka oluline osa meie tööst selliste lepingute puhul. aitäh. aitäh, proua Moodi. kui keegi rohkem sõna ei soovi, ei. üks väike asi, see töötervishoid, see öö, öö, puudutab ka tegelikult võrdõiguslikkuse alast seadusandlust see peaks olema ka öö, äh, süvendatud Armeenia õigustikus. aitäh! Te vast mäletate, et me võõrustasime härra Edward äh, Nal-, Lalbiani, äh, Armeenia välisministrit veebruaris siin vahetasime arvamusi ning mõned teist vast mäletate, et suur osa sellest äh, arutelust keskendus regionaalsetele küsimustele, mitte äh, sellele leppele. selleks, et meie äh, dokumendid oleks omavahel ka sidusad, rõhutaksin, et samal ajal töötab proua Nikolai Euroopa Liidu Aserbaidžaani leppe raporti kallal variraportööride ning äh, kohtumised ning äh, hääletused nende tekstide üle toimuvad samadel päevadel. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on homme, kolmeteistkümnes aprill kell üksteist järgmisena. soovitus nõukogude, nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee seitsmekümne kolmanda istungjärgi kohta. see on kõige tähtsam osa tänasest koosolekust, sest mina pean tutvustama seda raportit esimehe positsioonil. see tõenäoliselt kustutatakse protokollist, sest see ei ole tegelikult reeglitega kooskõlas, aga ma võiksin tegelikult muidugi kõrvaltoolil istuda, aga ega seal suurt vahet ei ole. no see äh, raport annab meile võimaluse nagu igal aastal väljendada oma seisukohti ÜRO ning ÜRO peateemade kohta, aga ennem kui ma laskun üksikasjadesse, rõhutaksin ühte küsimust, mis äh, illustreerib seda, kui keerulised väljakutsed meie ees seisavad. kaks päeva tagasi toimus Julgeolekunõukogus arutelu võimaliku keemiarünnaku üle Süürias ning selle üle, kuidas reageerida nendele julmustele ning nagu ikka, ühe supervõimu veto blokeeris resolutsiooni. mõlemad pooled hääletasid maha vastaspoole resolutsiooni. USA ja Venemaa on nüüd vastasseisus, kuskile edasi ei jõuta ning inimesed kannatavad. see on vetosüsteemi üks äh, häbiväärseid tagajärgi, seega süsteemi tuleb reformida. seega aktiivselt toetame ÜRO äh, peasekretäri reformiplaane. tuleb tu-, tugevdada rahu- ja julgeolekustruktuuri, see peab keske-, see peab olema sihtotstarbelisem ja toimivam. toetame ka peasekretäri, sekretäri jõupingutusi reformida Euro, ÜRO arengusüsteemi, et see oleks kooskõlas jätkusuutlike arengu eesmärkide ning kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkidega. tuleb veelgi rohkem pingutada selleks, et muuta Julgeolekunõukogu koosseisu, et see paremini peegeldaks tänapäeva maailma, võib-olla peaks alalise koha, koha saama seal ka Euroopa Liit. me ei hakanud seekord mainima igat riiki, kus on konflikte see ei tähenda seda, et me häb-, äh, kardame nende mainimist, aga Ahveti liikmed on viimase aasta jooksul niigi äh, nende riikidega eraldi tegelenud. paraku on need riigid samas, samad äh, paraku need riigid, mida me mainisime seitsmekümne teise Peaassamblee raportis, ei ole suutnud konflikte lahendada siin on ka teisi probleeme, seksuaalvägivald, nagu näiteks vägistamine, seda kasutatakse endiselt relvana ja ning seda, see, seda peetakse sõjakuriteoks. seetõttu kutsume me üles naiste ja tüdrukute kaitsmisele konfliktipiirkondades. mis puudutab massihävitusrelvi ning nende leviku tõkestamist, siis toetame kõiki ÜRO poolseid jõupingutusi, nagu toetame ka äh, relvakaubandusalase leppe Äh, äh, ellurakendamist ning kutsume üles seda ratifitseerima. kahjuks võib tunnu-, tunnistada ka seda, tuleb tunnistada ka seda, et äh, järjest rohkem kannatavad ka kodanikuühiskonna organisatsioonid. rääkides inimõigustest, siis toetame rände- ja põgenikealaseid ülemaailmseid kokkuleppeid, tuletame tungivalt rahvusvahelisele üldsusele meelde, et peab olema ka piisavalt rahalist toetust ÜRO põgenikeametnik, ametile eh, selleks, et kaitsta piisavalt põgenikke üle maailma ning lõpetuseks kinnitame üle oma pühendumuse Pariisi kliimakokkuleppele. rõhutame selle ülemaailmse ellurakendamise tähtsust ootan variraportööride poolseid äh, edasisi soovitusi ning tuletan meelde, et äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne viies aprill, aitäh! terve rida kolleege soovib nüüd sõna. alustame härra Tökešiga uh,. Who will speak on behalf of Mr Kovatšev? Yes uh,, Mr, Mr Kovatšev. jah, härra Kovatšev palus uh, mul lugeda ette tema avaldus sellel teemal. eelmise kahe äh, raporti, äh, raportöörina sooviksin äh, tänada härra Freundi selle teksti koostamise eest, mis on hea, selge ja sobiv alus kompromissile selge on, et see ei ole äh, riigi spetsiifiline, aga raportöör võiks äh, täpsustada, mida, äh, mida siis lõplikus tekstis selles suhtes tehakse või tuuakse need riigispetsiifilised soovitused siis muudatusettepanekutega väga hea on, et kutsutakse üles põhjalikule ÜRO süsteemi reformimisele, sealhulgas ka äh, julgeolekunõukogu reformile ja see on sobivalt äh, soovituse esimeses osas. niisugune reform peab rajanema laialdasel konsensusel, millega nähakse ette Peaassamblee töö elavdamine ja millega parandatakse äh, kõigi äh, ÜRO institutsioonide äh, tegevuse äh, sidusust. nagu varasemates, varasemategi raportite puhul sooviks Rahvapartei rõhutada selgelt ja kindlalt, et kõik ÜRO konventsioonidega kokku lepitud inimõigused on universaalsed, jagamatud ja omavahel seotud ja et nende õiguste äh, kaitset tuleb tugevdada. selles suhtes äh, me leiame, et äh, inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi osast puudub oluline aspekt, nimelt usuvabadus. me võitleme endiselt aktiivselt usuvabaduse kui õiguse poolt. ka võitlus terrorismi vastu on jäetud siit tekstist sel aastal välja kuna Mm, väga oluline on rõhutada just äh, kohustust äh, kaitsta. seetõttu on meie fraktsiooni jaoks väga oluline, et äh, rõhutatakse ühemõtteliselt terrorismi hukkamõistu ja toetatakse igati kõiki tegevusi, mis on suunatud terroristlike organisatsioonide vastu, sealhulgas eriti Daeshi vastu. mis puudutab äh, arutelu kliimapagulase äh, äh, definitsiooni üle, siis Rahvapartei ei ole seda küsimust tõstatanud ja see oleks meie fraktsiooni jaoks keeruline rahu ja julgeoleku osas mainitakse Aafrika Liitu, kuid muid äh, regionaalseid äh, ega ka madalama taseme organisatsioone ei mainita. Äh, kokkuvõttes võib öelda, et see tekst on väga hea alus kompromissiks ja ka sobiv lõpptekst, mille üle hiljem sel aastal täiskogul hääletada. aitäh! aitäh, härra Töökes, tulen teie küsimuste juurde tagasi, kui teised on kõnelenud ja järgmisena härra Scholz variraportöörina. ei, härra Scholz, mitte härra Lohviller. ja, ja äh, õrne sugu enne, nii et võite alustada um,. Thank you, Chair uh,. I was asked to start. jah, aitäh um, mina pidin alustama, suur tänu selle raporti koostamise eest, see, see on väga keeruline ülesanne olnud sel korral ja ma olen täiesti nõus sellega, et äh, äh, praegu, kui me püüame Ehm, parlamendis seisukohta välja kujundada seitsmekümne kolmandaks äh, istungjärguks äh, äh, tuleb igati arvesse võtta keerukat rahvusvahelist olukorda, mis kahjuks, mida kahjuks iseloomustab suurem sõjaoht nii kohalikul kui ka maailma tasemel, nii et äh, me peaksime püüdma need väljakutsed omavahel äh, siduda ja äh, siduda need siis äh, üldisema äh, ÜRO äh, eesmärgiga ehk siis kahe tuhande kolmekümnenda aasta arengu agendaga. meil on seitseteist, meil on kaksteist aastat jäänud et need seitseteist eesmärki saavutada. ja seega peaks ka täpsemalt äh, paika panema, mismoodi Euroopa Liit peaks konkreetsemalt tegutsema, et neid eesmärke saavutada. seetõttu ma olen ka igati nõus sellega, mida te ütlesite siin rahu ja stabiilsuse all, et kogu süsteemi tuleb reformida äh, naiste äh, rahu ja julgeoleku tegevuskava all, et omavahel tuleb siduda äh, konflikti ennetuse leevendamine ja ka ÜRO äh, süsteemil on siis selline poliitiline julgeoleku dimensioon, siin on relvastusega seotud küsimused äh, tuleb arendada ja kaitsta rohkem inimõigusi, demokraatia ja õigusriigi teemad ning lisaks sellele tuleb ka kasutada kõiki võimalusi ja täita meie ees olevaid kohustusi seoses ka ülemaailmse rändekokkuleppega ja siin on siis ka teatud tegevused Euroopa Liidu äh, poolt, kliimadiplomaatia ja muud kliima äh, paguluse alased äh, küsimused, nii et me peame osa sellest pühendama ka majandusele ja ÜRO liikmesriikide suutlikkusele arendada ise siis majandust rahvusvahelise koostöö tugevdamise kaudu kasutades olemasolevaid vahendeid asjakohasemalt ja vastutustundlikumalt. selles osas sooviksime teiega tihedat koostööd teha ka raporti edasisel täiustamisel et meil on väga hea meel, et saame äh, teiega koostööd teha just äh, selles suunas, äh, mida ma äsja kirjeldasin, et siis õigeks ajaks seisukoht välja kujundada. suur tänu, härra Šolts, nüüd proua Lohviler. aitäh! ka meie leiame, et see on suurepärane raport ja käsitleb kõige olulisemaid teemasid Äh, mida tuleb siis rõhutada järgmisel peaassambleel istungjärgul. meie mm, omalt poolt äh, tahtsime äh, rõhutada siis selle mitmepoolse raamistikuga seotud probleeme, kuidas neid lahendada, tahtsime ka viidata sellele, et Euroopa Liit esindaks seal ühtset ja kindlat positsiooni ja möödunud kordadel äh, on Euroopa Liit ka seetõttu olnud nõrgem, et meil ei ole olnud äh, ühtset äh, positsiooni. inimõigusi tuleks rõhutada, kus on siis ÜRO harta kolmas samas Taani Inimõiguste Instituut hiljuti leidis et, et üheksakümmend ähm, protsenti jätkusuutliku arengu eesmärkidest, nende saavutamisest tegelikult sõltub äh, edusammudest äh, inimõiguste vallas, nii et äh, on väga õige, et see pannakse ÜRO tegevuse keskmesse Need jätkusuutlikku arengut tuleks veel eraldi äh, rõhutada ja me loodame, härra Šolts ka mainis seda, et äh, me saame rõhutada siin oma pühendumust äh, kahe tuhande kolmekümnenda aasta tegevuskava saavutamiseks. rahu julgeoleku tegevuskava, mis on siis uus ettevõtmine äh, seoses rahu äh, ülesehitamisega. me tahaksime teha ka ühe muudatuse keskkonnaõiguste äh, algatusse. me tervitame seda algatust viga ja loodame seda toetada. mis puudutab nüüd julgeoleku, ÜRO Julgeolekunõukogus, siis Äh, me tahaksime, et siin viidatakse erinevatele piirkondadele, kus ÜRO äh, mängib siis sellest äh, rahu ülesehitamises olulist rolli. see oli enam-vähem kõik ja loodetavasti tuleb see raport suurepärane. Mm, suur tänu, proua Moody, palun. aitäh. täpselt nagu ma teilt, teilt ootasingi, see raport on suurepärane välja kukkunud aga lihtsalt eh, mõned eh, väikesed asjad, jah, Julgeolekunõukoguga seoses te mainisite seda, juba on selge, et seda tuleb siis reformida seoses vetoõigusega, kui me tahame tõesti, et see tõhusalt eh, toimiks meie seoses ülemaailmsete väljakutsetega praegusel hetkel. teiseks ma väga tervitan seda, et te rõhutate siin just naiste rolli e, konflikti ennetuses ja konfliktijärgses ülesehitustöös e, võib-olla mina e, teen muudatusettepaneku just selle kohta siis, kuidas naised rahu ülesehituse protsessis olulist rolli mängivad siin tuleks rõhutada ka äh, just selle protsessi jätkusuutlikkust, äh, äh, kus naised on osalenud. mis puudutab siis relvade leviku tõkestamist, võttes siis arvesse Süürias ja Ühendkuningriigis toimunud, siis võib-olla oleks võinud siin mainida keemiarelvade kasutamist ja et see võiks olla siis seal desarmeerimise punktis. ja jätkuks Iraani teemalisele arutelule kas võib-olla võikski mainida siin seda laiaulatuslikku tegevuskava? ja viimaks äh, ka teised äh, toetasid äh, seda punkt, viimast punkti AB Äh, kus siis kutsute üles äh, arutama äh, kliimapagulase definitsiooni ja see on minu arvates tulevikku silmas pidades äärmiselt oluline ja ma arvan, et selle juurde tuleb siin raportis ka jääda. aitäh! ja nüüd ma siis annan sõna raportöörile vastuseks. ma olen väga tänulik nende eh, kiitvate hinnangute eest, ehkki te mõned, eh, mm, mõned eh, teemad jätsite tähelepanu alt välja. Te tõenäoliselt teate, et meil ei olnud siin palju ruumi kui te äh, oleksite algset äh, raportit näinud, see oli kolm korda pikem tegelikult. ja enamik äh, teie reservatsioone, mida te siin esile tõstsite, olid seal sees, noh näiteks riikide eraldi maine, näiteks kui te nelja-viit riiki mainite, siis tuleb kohe keegi ja ütleb, et äh, miks siis seda kuuendat ja seitsmendat ei mainitud seetõttu me jätsime need viited äh, riikidele välja. Äh, no ühelt poolt sellepärast, et meil ei olnud piisavalt ruumi ja teisalt äh, ka seetõttu, et teil on võimalik muudatusettepanekutega ka neid riike lisada. ja see puudutab ka terrorismivastast võitlust Mm, mis on absoluutselt kõigis raportites sees, aga siit jätsime välja. Mm, see, mida te äh, proua Moody mainisite naiste olulise rolli kohta rahuprotsessis, siis ma olen teiega igati nõus. ja kuna me Äh, enne arutasime seda laiaulatuslikku tegevuskava seoses Iraaniga, siis äh, naised äh, mängisid tegelikult ka selle kokkuleppe koostamisel, selle kava koostamisel väga olulist rolli nii Euroopa poolelt kui ka teiste riikide poolt. nii et jah, võib-olla jah, võib seda sõnastust siin veidi tõhustada. suur tänu äh, huvitava arutelu eest ja äh, ärge siis unustage, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne viies aprill. nüüd äh, järgneb kinnine koosolek, siin muidugi erilist vahet ei tule, võib-olla osalejate arvu suhtes, aga mm, Euroopa Parlamendi eh, liikmed, palun jääge siia, eh, teistel palun saalist lahkuda